Tarabella, istuge palun oma kohale. ma tahaksin alustada seda istungit. daamid ja härrad, eilse istungi protokoll on kättesaadaval, kui teil midagi selle vastu ei ole, siis loeme selle heakskiidetuks ning siis jätkame võtame tänase päevakorra esimese punkti tegemist on ühise aruteluga riigihangete kohta. meil on härra Giovanni raport, mis käsitleb kontsessioonilopingute sõlmimist ning härra Tarabella raport riigihangete kohta ja teine raport samuti Tarabellalt puudutab siis rii-, äh, riigihankeid teatud teenuste äh, sektorites. härra Jouvin kahjuks ei saa täna osaleda ja teda asendab proua Tunja Hohenstein. ja proua Tun Hohenstein saabki esimesena sõna. suur tänu, härra president, armas volinik, kallid kolleegid. kahjuks härra Juvin, meie raportöör kontsessioonilepingute kohta ei saanud kohal olla täna, ta saadab oma vabandused, et ta ei saa tulla, sellepärast et äh, ettenägematud asjaolud